sellega äh, lõpetame meie töö. veel üks teade, mille pean teile edastama, olen saanud äh, Rahvaparteilt äh, nimetuse parlamentaarsetesse komisjoni, kontrollikomisjoni Petri Sarvamaa ja Transpordi- ja Turismikomisjoni nimetatakse seda samuti, samuti nimetatakse parlamentaarse koostöökomisjoni Venemaaga samuti Petri Sarvamaa. kas kellelgi on midagi selle vastu, paistab, et ei ole, sellisel juhul on tema nimetamine nimetatud